et äh, järgmine osaistungi järg toimub homme, kolmapäeval kella üheksast äh, kella kaheni ja siis kella kolmest kuni kella üheteistkümneni. päevakava on kättesaadaval Euroopa Parlamendi